meine sehr geehrten Damen und Herren! Lugupeetud daamid ja härrad! Lugupeetud äh, Mongoolia president härra Elbek Troi, meil on äh, suur au ja rõõm tervitada teid äh, täna siin Euroopa Parlamendis. austatud äh, president, Mongoolia, teie riik on koduks äh, vanale ja rikkale tsivilisatsioonile, aga teil on väga noor ja elav demokraatia tänapäeval kakskümmend viis aastat tagasi toimusid teie riigis esimest korda vabad ja demokraatlikud valimised. eelmisel aastal teie moodustasite rahvusliku ühtsuse valitsuse ja te tulite keerulise olukorraga väga äh, meisterlikult toime. nüüd äh, te panustate oma riigi majanduslikku ja jätkusuutlikku arengusse, äh, omades sellele riigis laialdast toetust. Teie riigi geograafiline asend kahe suure võimsa riigi, Venemaa Föderatsiooni ja Hiina Rahvavabariigi vahel on kindlasti äh, mitte alati ähm, lihtne positsioon, millel olla, sellest me räägime pärast ka kahepoolselt, aga igal juhul olete te kindlasti saavutanud edu ka tänu äh, nii-öelda kolmanda naabri poliitikale, nagu teie seda nimetate, te olete edasimineku arengu äh, majakas oma piirkonnas ja mul on väga hea meel, et teie korraldate järgmise ASEAN-i tippkohtumise aastal kaks tuhat kuusteist. see tippkohtumine on ääretult vajalik, et ehitada sildu Euroopa ja Aasia vahele. seda kõike selleks, et leida lahendusi paljudele piirkondlikele ja globaalsetele muredele. ma olen kindel, et äh, teie riigi pealinnas õnnestub meil saavutada suuri edusamme. ma loodan kolleegide nimel, et me selleks hetkeks oleme partnerluslepingu Mongoolia ja Euroopa Liidu vahel saanud nii kaugele, et see on kõikide meie parlamentide poolt ratifitseeritud. Äh, härra president, tere tulemast ja teil on sõna. This... lugupeetud härra president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, teie ekstsellentsid, daamid ja härrad. ma alustaksin väga lihtsalt. aitäh